eilse koosoleku protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas kellelgi on nende kohta midagi öelda? näib, et ei ole.